Cred că acum a votat toată lumea. Votul este... Mm, Kõik peaks olema nüüd hääletanud. Hääletus on lõppenud. Heaks kiidetud. Lähme edasi. Vardies Sabal Rubiali raport. Taas nimeline hääletus. Hääletus on alanud.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 erapooletuid, tagasi lükatud. kuid te peaksite teadma, et see oli ilmselge. kas te soovite sõna, palun? Închidem votul. Hääletus on seega lõppenud.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 et me peataksime hääletuse seni, kuni tuuakse mulle tagasi toimiv kaart. mina ei ole selle probleemi eest vastutav. E seda on pisut raske korraldada. keegi toob teile kohe